vastavalt kodukorra punktile kakssada üksteist punkt kolm teatab põhisead-, põhiõiguste komisjon, et punkt viiskümmend üks tuleks käsitleda uues sõnastuses, see sõnastus on kõigile välja jagatud, kui keegi ei ole vastu, siis loeme me selle sõnastuse kinnitatuks siis, kui vastu võetakse meie selle nädala koosoleku protokoll